Äh, mis puudutab välisvaluuta laene. ja kohe annamegi siis sõna Euroopa Komisjoni nimel. härra Hill saab sõna. juhataja, aitäh! ja mul on väga hea meel, et äh, saan praegu selle võimaluse rääkides sellest tähtsast teemast, nimelt välisvaluuta laenudest Äh, laenu võtta selleks, et oma elukoha eest äh, maksta, on suurim äh, rahaline tehing, mida oma inim-, mida inimesed oma elus teevad, nii et meil on vaja laenuturgu, eluasemele turgu, mis oleks elav ja paljude valikute rohke, inimesed peaksid saama vali-, valida, aga nad peaksid ka teadma, mida nad ostavad ja kuidas ja millega nad riskivad. üks toode, mis väga populaarseks on saanud viimastel aastatel, olid välisvaluutalaenud Äh, laenud siis võõras vääringus ning mitu aastat on pakkunud sellised laenud inimestele madalaid intressimäärasid, aga viimased kogemused näitavad, et äh, võib äh, muutuda probleemiks, kui need pakutakse leibkondadele, kes ei saa ennast piisavalt kaitsta siis vääringu ähm, muudatuste mõju eest ja kui näiteks Šveitsi frankidest äh, võtta laenu, siis äh, need on väga heaks näiteks. Horvaatias, Poolas, Ungaris ja Rumeenias on olnud need väga populaarsed. aga kui äh, Šveitsi rahvuspank Eh, jaanuaris eh, tehingu eh, muutis Euroopa Keskpangaga, siis krediidikulukus kasvas oluliselt ning leibkonnad ei suutnud enam oma laene tagasi maksta, mis jällegi omakorda survestas valitsusi midagi ette võtma, aitamaks neid, kes olid sattunud raskustesse mõningad riigid on juba võtnud vastu vastavat seadusandlust, teised aga praegu parajasti valmistavad ette vastavaid õigusakte. Äh, mida komisjon siis on tuleviku suhtes ette võtnud? Äh, me oleme tegutsenud selles suunas, et välisvaluutalaenude riskid oleks paremini juhitud, äh, toetades tarbijakaitset ka hüpoteekide ja laenude direktiivis. aga see muidugi olemasolevaid laene välisvaluutas kuidagi ei muuda ning siin töötame me valitsustega tihedalt koos, kes mõtlevad, kuidas paremini sellele väljakutsele silmitsi seista loomulikult on vajadus kaitsta tarbijate huvisid. aga meil on vaja seista ka selle eest, et kõik meetmed, mida me võtame, on täielikult äh, äh, ühtses loogikas ühtse turuga ja nad ebaproportsionaalselt ei mõjuta kapitalivaba liikumist või Euroopa ettevõtete vabadust äh, ettevõtlustegevusega tegutseda igal pool Euroopa Liidus ja loomulikult peame arvesse võtma ka selle, et potentsiaalne kahju investorite kindlusesse võiks muidugi muutuda, kui me õõnestame oma õiguskindlust. nüüd Horvaatia on valinud tee võtta vastu seadused, mis võimaldab Šveitsi frankide laenu äh, konverteerida ümber eurosse äh, vahetusmääraga, mis äh, enne franki kallinemist aset leidis Eh, niimoodi on laenajad samasuguses positsioonis eh, kui siis, kui nad oleksid võtnud eh, oma laenu eurodes. aga muidugi konvertsiooni hind, mis ma saan aru, on üks miljard eurot, langeb peaaegu täielikult laene väljastanud pankade õlule, ilma et arvestaks laenajate erinevaid tingimusi komisjoniga äh, selle õigusakti eelnõu puhul äh, nõu ei peetud ja Horvaatia valitsusel ei olnud ka mingisugust sundi selleks. Äh, vastuvõtmisest alates oleme me hinnanud, kas sellise õigusakti alused Horvaatias on siis ka meie siseturureeglitega kooskõlas ja meie algne analüüs on järgnev. selge on, et eesmärk laenajaid kaitsta Äh, võlakriisi vältimise eesmärgiga võib äh, takistada kapitali äh, vaba liikumist. aga meie arust, kui me lubame laenajatelt konverteerida oma laenud Šveitsi frankidest eurode peale väga madala määra alusel ning kulud jäävad laenuandjate kanda, läheb edasi ja kaugemale sellest, mis meie arust on vajalik selleks, et kaitsta laenajaid ja vältida kriisi selge on, et on probleem, mida on vaja lahendada ja meil on vaja proportsionaalselt eh, lahendust äh, aluslepingute vabadustega kooskõlas, mis aitaks ka investorite äh, kindlust tagada Horvaatia suunal. Neid arut-, arutelusid on peetud ka ECOFIN-i nõukogus, me Äh, seirame olukorda, äh, mis äh, on Horvaatias, aga ka teistes liikmesriikides, kes selliste samasuguste õigusaktide peale mõtlevad. hoiame erinevaid võimalusi avatuna praegu, sealhulgas näiteks rikkumismenetluse algatamine, kui see vajalikuks osutub. oleme väga tugevas kontaktis Horvaatia valitsusega, kes ütlevad, et nad tahavad leida viisi minna edasi ning et nad räägivad ka asjaomaste pankadega selleks, et leida tasakaalustatud lahenduse, nii et äh, seda kohastamiskoormat kanda võrdsemalt. mina olen nende äh, lähenemistega päri, aga meil on vaja näha progressi ja kiiresti, muidu äh, tuleb meil tegutseda. nii et meil on vaja konkreetselt siis sellist lähenemist, mis oleks Euroopa Liidu õigusandluse kohane, kaitseks tarbijaid, aga ka investeeringuid ja ühtset turgu. see on lahendus, mille suunas ma töötan ja ma tahaksin näha ka igas liikmesriigis Eh, samasugust lähenemist, eh, kui praegu need probleemid pitsitavad. suur tänu teile, eh, volinik, ütleb juhataja. nüüd on siis poliitiliste fraktsioonide esindajate kord käes ja kõigepealt Rahvapartei nimel saab Otmar Karras, palun, sõna, olge hea. president, volinik, lugupeetud daamid ja härrad mul on väga hea meel, härra volinik, teile vastuste eest meie küsimusele. me esitasime selle küsimuse sellepärast, et juba vastu võetud ja ettevalmistatavad seadusloomelised projektid valuutavahetuste kohta Rumeenias ja Bulgaarias ja Poolas ähm, vahel tagasiulatuvalt kodanike usaldust vähendavad usaldusväärsus, õiguskindlus ja ka usaldus saavad kannatada. viimased sammud on väga palju muret tekitanud usaldusväärsuse, prognoositavuse ja ka õigusraamistiku stabiilsuse osas kogu Euroopa Liidus. Euroopa Keskpank on selgelt öelnud, et need meetmed mõjutavad negatiivselt finantsstabiilsust kogu pangandussektoris ja reaalmajanduses ja et nad võivad ka edasi kanduda teistesse liikmesriikidesse. sellepärast ütlen väga selgelt, et Euroopa populistid ei tohi meie õiguskorra sambaid õõnestada, kui nad äh, ainult lühiajaliselt hääli püüavad. õigusriigi põhimõtted on ühise Euroopa alustalaks meil on õiguslik ühendus ja ka Euroopa väärtuste ühendus, mida me peame kaitsma ning me ei tohi lubada seda, et Euroopa õigust jällegi tagasiulatuvalt õõnestatakse ja kehtetuks muudetakse ning sellega ka usaldust vähendatakse. härra volinik, mul on teile mõned lisaküsimused Te mainisite seda, aga ei vastanud veel täpselt kõikidele meie küsimustele millistele riikidele andis komisjon eelnevalt juba informatsiooni, nii nagu see on ka Euroopa õigustikuga paika pandud, milliseid meetmeid soovite teie välja töötada äh, selleks, et juba praegu näidata, et kõik see on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kapitali vaba liikumisega nimelt vastuolus ja milliseid ohte te selles näete? kuidas teie arvates oleks võimalik kapitali vaba liikumise ja õiguskindluse ähm, kõige tähtsamaid sambaid säilitada, kui äkitselt viiakse sisse eeskirjad, mida siis tagasiulatuvalt on äh, võimalik muuta. Euroopa majanduslikuks jõuks on olnud õigusriigi põhimõtted ja ettevõtlusvabadus sellepärast tuleb meil üheskoos hoolitseda selle eest, et lühiajaliste populistlike meetmetega või siis ka äh, esile kerkivate riskidega ei panda kogu seda süsteemi mängu. aitäh, härra Karas ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Katalin Sorin-Ivan, palun kaheksa ja pool minutit palun kasutage kõik ära. suur tänu. Äh, ma võtan hea meelega need kaheksa minutit vastu. Äh, suur tänu, äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, ilmselgelt on vaja panku kaitsta, ühisturg Euroopa Liidus on oluline. investeeringute kaitse on samuti väga tähtis aga siinkohal räägime me äh, lepi, ärilistest äh, lepingutest kahe osapoole vahel, kes pea, saavad kasu saada ja samas peavad vastutama ka riskidest sellise leppe puhul on pangad need, kes väljastavad laene, kes saavad intresse ja kes peavad samas ka teatud riske kandma see peab olema väga selge kõigile, see puudutab äh, taas ikkagi veel kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa võetud laenud, kui äh, intressimäärad olid kümme kuni kaksteist intressimäära, kus eluasemete hinnad olid väga kõrged. see puudutab äh, kliente, kes maksid aastaid laene tagasi kakskümmend, kolmkümmend protsenti olid tagasi maksnud ja pangad äh, said äh, oma laenumakseid äh, nende aastate jooksul. aga hetkel, kus klientidel ei olnud enam võimalik laene tagasi maksta, siis pangad võtsid need korterid tagasi ja võtsid enda arvele ka need laenud ja see on tõsine ähm, tragöödia nii Rumeeniale kui Horvaatia äh, kodanikele. me peame arvesse võtma ka seda olukorda, et finantskriisi alguses kaks tuhat kaheksa aastal oli panku, kes muutsid intressipankadeks, kes andsid eluasemelaenu ilma igasuguste tagasti, tagatisteta ja kes andsid laenu nendele, kes ei olekski suutnud neid tagasi maksta äh, kogu oma elu jooksul see pankade ebastabiilsus, see, see soov kasumit teenida äh, läks meile kõigile kalliks maksma ja mõelge, mis toimus, pangad päästeti, pankade direktorid, investeeringute juhid said oma tulu kätte, aga Äh, kodanikud jäid ilma eluasemeta pärast seda, kui nad olid kuid äh, maks-, kuumakseid maksnud aastate jooksul, nüüd ei olnud neil enam eluaset, aga samas jäi nende kraesse veel äh, laen. näiteks Horvaatias puuduta, on see hinnanguliselt üks miljard, see, mida pangad võtsid vastu ja, ja see kasu, mis nad sellest said, lugupeetud volinik, äh, samas tuleb välja tuua ka teised näitajad, ühest näitajast ei piisa. mis on nende laenude väärtus sel ajal, mis oli kasumimarginaal pankadele sel ajal, mis on see väärtus, äh, mille pangad äh, said klientidelt kätte kes pärast ei suutnud enam maksta neid laene ja kuidas äh, seda vara hinnati äh, kinnisvaraturul? siin on väga palju erinevaid faktoreid, mis põhjustasid selle kriisi. Rumeenias näiteks oli teatud äh, pankasid, kes võtsid inimestelt ära nende eluasemed, kui nad ei suutnud enam laenu maksta ja nad andsid need nii-öelda juhtidele, või, või täituritele, kes müüsid selle ja müüsid need nendele, kes, kellel olid teatud sidemed pankadega, see on väga negatiivne nähtus, mis tekitab majanduses moonutusi äh, me ei räägi siinkohal mitte ainult kapitali vabast liikumisest, me räägime siin ka finantssüsteemi äh, vastutusest, pankade vastutusest ja meetmetest, mida pangad saavad vastu võtta äh, laene väljastades. keegi ei takista ühtegi äh, panka täiendava tagatise nõudmisest, võimaldada klientidel valida Rumeenias on olukord selline hiljuti just muutunud, klient saab valida, kas kinnisvara tagastada, juhul kui ta ei suuda enam maksta seda laenu, või siis anda täiendavaid tagatisi. Rumeenias on uus seadus, mis kehtib ja vastavalt sellele, kui kodanik ei suuda oma hüpoteeki maksta, siis äh, kodanik võib müüa selle pangale ja sellega maksta tagasi oma laenu me oleme öelnud, et on väga tõsine see olukord, et see äh, põhjustab äh, moonutusi investeeringutes, aga lepingus on selgelt öelnud, et äh, milline on hüpoteegi väärtus seoses kinnisvara väärtusega. kui kinnisvara läheb üle pangale, siis laen kustutatakse seoses sellega. Te ütlete, et need kahjumid, mida pangad ka kannavad, on väga kõrged, aga kui üks isik maksab kolmkümmend protsenti laenust ja intressimäärast tagasi aastate käigus igakuiselt ja maksab ka selle vahetuskursi ja pärast seda ei saa enam maksta, kolme aasta pärast on pank saanud iga päev, igakuiselt tagasi selle laenu ja lisaks sellele saab ka selle vara, ma ei näe, mis on see kahjum, mida pangad kannavad meil on vaja väga selgeid lepinguid, kus kõik äh, saavad kasu ja, ja täidavad oma kohustusi ja pangad peavad jääma kommertspankadeks, mitte investeerimispankadeks, aitäh. And... suur tänu ja nüüd ECR-i nimel saab sõna kolleeg Džambaski, palun austatud juhataja. volinik, austatud äh, kolleegid, äh, kes on huvitatud sellest debatist. Pole kahjustki, et äh, välisvaluutas võetakse laene väga laialdaselt teatud liikmesriikides, näiteks Šveitsi frak-, frankides laenud olid väga-väga populaarsed Ida-Euroopas, kus kuuskümmend protsenti tootlikkuseta laene olidki välisvaluutas võetud laenud et tegemist oli just tavatarbijatele äh, antud laenud, äh, avaliku sektori laenud moodustasid väga väikese osa sellest, Ühendkuningriik ja Luksemburg on huvitavalt need kaks riiki, kus väga äh, suur osa laene on teiste riikide kodanikele antud. tegemist on rahvusvaheliste finantssentrite keskustega. me teame, et tegemist on madala intressimääraga laenudega ja neid saab pika perioodi jooksul tagasi äh, maksta, nii et need on väga atraktiivsed, aga äh, need on väga riskantsed, sellepärast et inimesed tegelikult ei saa oma sissetulekut äh, selles välisvaluutas, kus nende laen on võetud. Äh, ja nagu öeldud, siis Kiie riikides on just Šveitsi frankide laenud väga populaarsed olnud, aga kaks tuhat kaheksa alates on Äh, ülejäänud valuuta väärtus langenud oluliselt frangi suhtes ja kodanikud pidid maksma tagasi palju rohkem kui see, mida nad äh, algselt olid laenanud. kaks tuhat kaheksa peamiselt äh, bulgaarlased võtsid välisvaluuta laenudes välja rekordtaseme laene, nad tahtsid oma elukoha eest maksta, aga eelmise aasta sügisel võeti samas kas Bulgaaria rahvusvääringus või euros laene, mida peeti ka siis rohkem stabiilseks me teame, et eh, kodanikud öö, eh, usaldavad rohkem Euroopa Liidu õigusandlust eh, ja et euro on stabiilsem väärtus. siis tahaksin rääkida ka siin ebavõrdsetest tingimustest. Euroopa Kohtu, kohtupraktika räägib väga palju sellest, et välisvaluutalaenud on ebavõrdsetel tingimustel sõlmitud. suur tänu, ütleb juhataja ja nüüd kuue nimel proua Mattias, kuus minutit, palun. suur tänu teile, juhataja, volinik. tundub, et me räägime siin väga äh, spetsiifilisel teemal, aga tegelikult on see osa laiemast poliitilisest probleemist. Äh, see on äh, sektorite ülene ja tegelikult puudutab väga palju ka teisi teemavaldkondi. tundub, et selle debati pealkiri on veidi vale, jälgedele juhtiv, sellepärast et kui me vaatame praegu tänaseid juhtumeid, vaatame neid laene, Äh, kui, mis on välja antud äh, riigivääringus, äh, mitte välisvaluutas, siis on proportsioonid veidi teised, aga nende praktikate eesmärk on kõik riskid elimineerida, võtta ära need finantsinstitutsioonidelt ning tegelikult kogu see koorem suruda klientide õlgadele. ainukene õigustus panga tegevusele on kasumlikkus ja see tegelikult tähendab, et meil on vaja muutust. pangad peavad võtma vähemalt osa riskist, kui mitte kõik. ja selle peale tuleb mõelda enne, kui me hakkame üldse äh, laenuteemat äh, sügavamalt lahkama. aga enamikus äh, laenu- ja hüpoteegilepingutes seda sees ei ole. ja ärgem unustagem, et väga paljud leibkonnad on äh, väga traagilistes tingimustes, sellepärast et äh, nad ei ole suutnud äh, oma laenude tagasimakseid teha, nad kaotavad küll oma kodud, aga nad peavad sellegipoolest veel laenu edasi maksma, nii et nad on täiesti kaitseta olukorras ja mina pean ütlema, et majandus- ja rahanduskomisjon meie kojas on tegelikult väga valgustavaid järeldusi selle kohta teinud Nad räägivad Euroopa institutsioonide suhtumisest finantssektori reguleerimises. institutsioonidel loomulikult ei ole mingisugust probleemi sekkumaks näiteks rahvuslikesse äh, rahandussüsteemidesse, nad on teinud seda illegaalselt, äh, näiteks Portugali firmade müümisel, ähm, aga samas on äh, kodanikud, kellel on lepingud, mis ei vasta Äh, hea usu põhimõtetele, need ei ole ka õiguslikult vettpidavad. aga institutsioonid ütlevad alati, et äh, tuleb suunata pangad äh, kohtusse ja siis vaadata edasi. institutsioonid otsustavad, kes saavad hankelepingud ning äh, väga tihti pööratakse selle protsessi jooksul selg kodanikele, kodanikud, kes kannatavad praegu finantssektori röövellikkuse käes. ja loomulikult on siin kaalul ka Euroopa institutsioonide usaldusväärsus. ei ole võimalik äh, tegelikult ignoreerida täna seda suurt koormust, mis on meie kodanikele õlgadele pandud ja ei saa mingisuguseid ettekäändeid ja vabandusi kogu aeg leida äh, finantssektorit kaitstes. lubadused ei ole piisavad, ei ole ju piisav, kui äh, tarbijale öelda, et no vot kümne aasta jooksul me hakkame midagi tegema. me tahame näha konkreetseid meetmeid, me tahame näha ka samasuguseid tulemusi äh, kodanike kaitsmisel, kui me näeme, et te kaitsete kapitaliturge, finantsturge ja muud. suur tänu ja proua teile, ütleb juhataja selle kõne eest ja nüüd äh, saab sõna proua Morvai. poolteist minutit. suur tänu, juhataja. ma olen oodanud seda arutelu täna ja ma suudan vaevu uskuda oma silmi. näes, et me räägime Eh, sellest teemast, välishuuta laenudest ja lõppude lõpuks olete te avanud oma südamed, eurokraatidel on saanud eh, mõõt täis nende inimeste karjatest, kes on enesetapu eh, lävel tänu nendele hüpoteekidele, mis neil on. inimesel on lihtsalt mõõt täis. siin Euroopas tuhanded elavad võlakoorma all orjadena, kaasaegsete orjadena, selleks, et maksta oma laene tagasi pankadele, see hävitab peresid kogu Euroopas ja lõppude lõpuks siin Brüsselis või Strasbourgis üritatakse lõpuks midagi ära teha Euroopa inimeste heaks ja lõppude lõpuks üritatakse leida lahendust, aga nüüd tuleb välja, et tegelikult seda ikkagi ei taheta. mida te tahate, Te tahate sekkumismene-, rikkumismenetlust äh, avada Horvaatia suhtes, sellepärast et Horvaatia riik äh, astus ohvrite inimeste poolele pankade vastu. me toetame Horvaatiat äh, ja peaksite häbi tundma. Te olete otseselt äh, tihedalt seotud äh, majanduskurjategijatega, organiseeritud kuritegevusega, see on maffia, see on Euroopa maffia. kuidas te isegi peeglisse suudate vaadata, te peaksite häbi tundma enda üle. härra volinik, mida te tahate teha inimeste jaoks? kuidas te üritate, ma tean, et te üritate päästa ja aidata pankasid, aga mida te teete inimeste heaks? järgmisena ähm, härra Pospisil, palun. suur tänu äh, tegemist on väga tõsise aruteluteemaga ja väga kahju on, et see huvitav teema leiab käsitlemist neljapäeva pärastlõunal volinik, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te rääkisite ja mul on hea meel, et Euroopa Komisjon peab oluliseks rääkida valitsustega, nende puhul, kes on seadusandlust ette nägemas nende tehingute osas ja mul on hea meel, et te üritate leida lahendust ja aidata inimesi raskes sotsiaalses olukorras teisest küljest ka, et üritate leida lahendust, mis ei kahjusta ühtset turgu Euroopa Liidus, et leida lahendus, mis ei oleks tagasiulatuv ja mis ei läheks vastuollu meie integratsiooni põhimõttega. ühest küljest ma tun-, mõistan neid inimesi, kes võtsid välisvaluuta laenu ja nüüd raskes majanduslikus olukorras aga teisest küljest see ei saa viia seadusandluse vastuvõtmise, mis läheb vastuollu Euroopa Liidu põhimõtetega. ja mul on hea meel, et härra volinik, te hoiate selle silma peal ja et te olete kinnitanud, et te hoiate sidet nende eh, riikidega. ehk siis lühidalt öeldud, kui teatud valitsused tahavad oma kodanikke aidata, kes on võtnud teatud riski, ja võtnud eh, soodsa laenu tol hetkel, mis lõppude lõpuks ei osutunud nii soodsaks, siis loomulikult võib neid aidata, aga seda ei saa teha ettevõtete kulul ega siis äh, teise äh, kodanike rühma äh, arvelt, kui me aitame teatud inimesi, kes on raskustes, mida siis teised sellest arvavad, kellel on ka raskused, kelle laen võib-olla ei ole välisvaluutas, me peame arvestama, et teatud äh, Äh, laenuvõtjate aitamise osas peame ka teisi silmas pidama. mina olen pärit Tšehhi Vabariigist, härra volinik. ja tol hetkel, kui Ida-Euroopas, see on see piirkond, millest me räägime, kui äh, oli nende laenude, välisvaluuta Šveitsi frankides võetud laenude buum, olin mina valitsuses ja hoiatasime meie kodanikke nende äh, heade lubaduste eest nende laenude puhul ja sellepärast meil Tšehhi Vabariigis praegu neid probleeme ei ole, meil on tugev pangandussektor, meil on tugev valuuta, kuigi tegemist on väikese riigiga ja meil ei ole selliseid probleeme, mis on meie naabritel loomulikult puudutab küsimus ka seda, kuidas äh, valitsused sellesse probleemi panustasid, kui palju nad hoiatasid oma kodanikke, et selle atraktiivse välisvaluuta laenu võtmisega äh, suurendavad nad oma riske, meil ei tasu siin laskuda populismi ja mulle tundub, et te kaldute sinna, me peame rääkima valitsustega, me peame leidma lahendused, mis ühtset turgu ei kahjusta. minu jaoks on ühtne turg Euroopa Liidu põhiväärtus. suur tänu ja aitäh, et pidasite ajapiirangust kinni ja järgmisena saab sõna härra Sean Kelly, palun. vabandan, ütleb juhataja. keegi ei ole täiuslik, ütleb härra juhataja. järgmisena saab sõna härra Mamikins, kaheksa, vabandust, et ajasin järjekorra segi suur tänu, head kolleegid, kui vaadata seda, kuidas valuuta jaotub maailmas, siis on selge, et absoluutne enamus äh, on piiriülene kaubandus investeeringute eesmärgil ja ka numismaatika on oluline nähtus. seega, et kaubandussuhteid äh, läbi viia, on vaja valuutavahetust valdavalt puudutab see ehm, äh, USA dollarit, äh, Jaapani jeeni, Šveitsi franki, äh, Hiina jüaani, Vene rublat ja nii edasi. näiteks lähtuvalt Euroopa Keskpangast jaanuaris kaks tuhat kaheksateist, kuusteist enamus välisvaluuta laenudest olid võetud USA dollari ees, Šveitsi frangis ja ja eurodes lähtudes sellest, eh, millise riigiga on tegemist, siis kodumajandused võivad eh, neid muuta. väga huvitav on see, et Ungaris ja Tšehhi Vabariigis on välisvaluuta laenad, laenud eh, täiesti puuduvad, samas Ühendkuningriigis, Küpros ja Iirimaal, Luksemburgis enamus välisvaluuta laenudest on võetud finantsasutuste poolt Äh, Šveitsi äh, frangid äh, domineerivad Austrias ja teistes riikides on nende ulatus viiskümmend protsenti. lähtudes teatud riikidest, finantsstabiilsusest, majanduskasvust ja muudest näitajatest, on selge see, milline välisuluta laen on mõistlikum. see põhimõte, mis puudutab välisvaluuta laenu definitsiooni, mille puhul äh, on see seotud tulevikutehingutega, äh, see kohustab osapooli vahetama teatud äh, hulka valuutat kokkulepitud vahetuskursiga teatud kuupäeval aga kõik välisvaluutalaenud ei ole sellega kaetud ja see on see hetk, kus on vaja tõhusat regulatiivset süsteemi selleks, et luua keskkond, kus näiteks potentsiaalsed laenajad oleksid täielikult kursa, kursis oma laenude ulatusega, kus pangad ei saaks teha põhjendamatuid nõudmisi laenu andmisel. põhirisk välisvaluutalaenude puhul puudutab äh, vahetuskursi volatiilsust, näiteks pärast äh, Bulgaaria laenu äh, seotust Taani kroonidega, kui Taanis võetakse laen juurades, siis põhimakse on üsnagi odav ja võib öelda, et tuleb, ei tule muretseda oma äh, sissetuleku stabiilsuse üle, aga kui tegemist on ukrainlase või äh, Vene kodanikuga, kes tahab võtta välisvaluuta laenu, siis paar aastat tagasi oli olukord see täiesti erinev nii nagu me näeme, teatud ähm, näiteks äh, Ukraina ja Venemaa valuutade väärtuse vähenemise tõttu loomulikult võib olla tõ tõsiseid probleeme seoses ühisrahaga finantskriisist või, või teatud ebastabiilsusest lähtuvalt, kus äh, see valuuta on kasutuses näiteks Kreeka puhul, kus Kreeka institutsioonid äh, seoses rahvaga tekitasid teatud teemasid ja üldiselt ühisraha on aga samas väga kasulik. välisvaluuta laenude puhul, juhul kui ühisraha puhul on stabiilne vahetuskurss, Äh, ja sellest lähtuvalt laenan antud paar kuud tagasi esitati komisjonile suuline küsimus, mis puudutas välisvaluuta laenu, täpsemalt tagasiulatavaid vahetuskursse sellega seoses. põhiliselt puudutab see Euroopa Liidu liikmesriike, kes on, kes ei ole euroalas Nende tegevuste põhiküsimus on selles, et inimesed ostavad välisvaluuta väärtusega äh, vara, paigutades Äh, samas äh, satuvad ohtu sajad tuhanded äh, kodumajapidamised, kui vahetuskurss kiiresti muutub. veelgi enam, väga paljud on võtnud hüpoteeke välisvaluutas ja seega võib olla vajalik tagada riiklik stabiilsus. üks põhiküsimusi puudutab seda, et need tagasiulatuvad vahetuskursid äh, peavad aset leidma vastavalt turu äh, kursile ja peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu äh, põhimõtetega, mis puudutab näiteks kapitali vaba liikumist. selle tulemusel need tegevused võivad kahjustada investeeri-, investorite usaldust siseturu suhtes veelgi enam, Euroopa Kohus äh, kaks aastat tagasi äh, ütles, et teatud välisvaluuta tehingud seoses laenudega ei ole kaetud Euroopa Liidu õigusaktidega. komisjon on see, kes vastutab, et Euroopa õigust korrektselt rakendatakse, on ülioluline, kolleegid, et seisukoht oleks välja öeldud selles osas, mis puudutab õigusliku kooskõla ka nende tagasiulatavate välisvaluta laenude kurssidega ja liikmesriikide kohustustega, e, mis puudutab ka õigusakte seoses vastu võetud Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega. kui seda kohtu arvamust arvesse võtta, siis on väga oluline käsitleda ka neid äh, aspekte, mis hetkel on katmata, aitäh. aitäh. suur tänu ja nüüd anname sõna järgmisele kõnelejale, kelleks on Stanislav Boltšak ja tema saab sõna kolmeks minutiks. aitäh, härra president mul on väga-väga kahju, et me räägime nii tähtsast küsimusest alles neljapäeva pärastlõunal. aga teiselt poolt mul oli väga hea meel ära kuulata seda, mida volinikul oli öelda tema avalduses tuli selgelt välja, et komisjon võtab seda küsimust tõsiselt ja ma hindan seda, isegi kui ma arvan, et ikkagi on veel väga palju vaja ära teha. see küsimus, see probleem tegelikult Tšehhi Vabariigis ei ole see mitte midagi erilist. meid see e, probleem väga ei paina, aga teiste Ida-Euroopa riikide jaoks on tegemist või oli tegemist väga suure probleemiga paljud kodanikud olid huvitatud välisvaluuta laenudest ja väga paljudes riikides anti laenu rohkem just välisvaluutas kui koduriigi valuutas, just sellepärast, et intressimäärad olid nii madalad aga lugu lõppes nagu ta lõppes. valuutakurss muutus, isegi siis, kui intressimäär ei muutunud, pidid laenuvõtjad maksma palju rohkem, kui oli esialgselt paika pandud. ja mõned riigid, mis selle probleemiga tegelesid, otsustasid tagantjärele sisse viia meetmeid, eriti kui nad äh, arvutasid neid laene ümber koduvaluutasse ja meil tuleb öelda, et need sammud tegelikult õõnestavad kõige tähtsamat Euroopa Liidu põhimõtet, kapitali vaba liikumist ja samamoodi eh, puudutab see ka eh, õigusriigi põhimõtete kaitset. jah, ilmselgelt ma isegi saan mingil määral aru, miks teatud liikmesriigid soovisid seda väga rasket Äh, probleemi lahendada, väga suure sotsiaalse mõõtmega probleemi, aga sellised tagasiulatuvad meetmed tuleb siiski hukka mõista kõige tähtsam peaks siiski olema ennetustöö ja me peaksime täpselt samamoodi parandama informatsiooni andmist, teadlikkuse tõstmist. me ei saa lihtsalt selliseid suuri drastilisi samme sisse viia, mis õõnestavad Euroopa ühendamise põhimõtteid, täpselt samamoodi nagu ka investorite usaldust muidugi me ei saa silmi kinni pigistada ja ma tean, et seal on ka teisi suuri probleeme, nagu näiteks see, et äh, kasutatakse ära laenulepingute erinevaid artikleid, nagu näiteks Ungaris, kus on erinevad intressimäärad paika pandud. Euroopa Kohus on tegelenud selle küsimusega, Euroopa Kohtu otsus tegelikult annab võimaluse need klauslid kehtetuks kuulutada, klauslid, mis olid kasulikud ainult pankadele Teie, härra volinik, rääkisite ka tarbijate õigustest ja mul on väga hea meel, et te sellest rääkisite, jah, tõesti, meil tuleb tarbijate õigusi parandada ja tugevdada, aga samal ajal me ei tohi ka seaduslikkuse, seaduste ülimuslikkuse põhimõtet äh, kahjustada. aitäh, härra Boltšak, järgmisena Sean Kelly, palun kolm minutit. aitäh president, mul on väga hea meel rääkida täna sellest küsimusest oma fraktsiooni nimel, see puudutab siis välisvaluuta laene, mis on väga tähtsad. kui keskpanga intressimäärad on väga madalad ja väga palju on laenu antud, on Iirimaal olukord selline, et hüpoteeklaenude intressimäärad on palju kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmiselt. mõned pangad nõuavad neli protsenti, samal ajal kui Euroopa Liidu keskmine on kaks protsenti. tegemist on olukorraga, mille pärast minu Iiri kolleegid ja mina kirjutasime Mario Draagile kirja ja me loodame saada positiivse vastuse. me arutame täna küsimust, mis meenutab mulle tegelikult veel ühte muret, nimelt Iirimaa esindajana ja mõeldes Iiri kõrgete intressimäärade peale. see välisvaluuta mudel tundus paljudele väga atraktiivsena, madal intressimäär, pikk tagasimakseaeg, see tundus olevat hea kokkulepe ja tegelikult oli võimalik ka lühiajaliselt väga palju säästa kuid tegemist on õnnemänguga, mille, mida peaks siiski vaatama pikaajaliselt. hoolimata kokkuhoiust tuleb siiski arvestada ka suure riskiga, et mingisel hetkel tuleb palju-palju rohkem tagasi maksta sellepärast tuleb meil suurendada informatsiooni, mida pangad peavad andma laenuvõtjatele ja ma kutsun liikmesriike üles, et sellised nõuded ka sisse viidakse. me kõik oleme nõus sellega, et kui laene võetakse välisvaluutas, siis majandus muutub ebastabiilsemaks. kui on väga palju välisvaluutas laene, siis muudetakse väga haavatavaks vahetuskursi muutuste suhtes ja see samamoodi mõjutab siis ka elamuturgu samamoodi rohkem välisvaluutasid äh, tegelikult äh, nõuavad ka valuutakursside kohandamist ja see tähendab seda, et tegelikult kulud äh, muutuvad veelgi ettearvatamatumaks. sellised mõjutused äh, suurendavad kulusid, muudavad ka koduvaluutat ebastabiilsemaks ja võivad endaga kaasa tuua süsteemse pangakriisi. ka see peaks olema hoiandusmärgiks Ühendkuningriigi kodanikele enne Brexiti referendumit. kui naela kurss langeb nii, nagu ette ennustatakse, siis Ühendkuningriigi pangad on sunnitud välisvaluuta laene välja andma ja sellega tegelikult suurendavad oma majanduse ebastabiilsust ajal, mil neil tegelikult Äh, olukord on niigi raske. sellepärast on mul hea meel, et äh, komisjon on saanud äh, sellest probleemist aru ja on rääkinud ka sellest, et turu osapooled peavad rääkima vastutustundlikult. me peame midagi ette võtma enne, kui finantskriis puhkeb ja meil on vaja nende, need probleemid kõrvaldada volinik, te olete tõesti hästi töötanud, me hindame seda, jätkake. kutsun liikmesriike üles äh, laenudirektiivi sätteid rakendame. kui me räägime välisvaluuta äh, laenudest, siis mõelge ka selle peale, et hunt võib olla lambanahas, aitäh! Äh, suur tänu, austatud äh, parlamendiliige!